liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, alustagem siiski. Dann können wir uns vielleicht siis võib-olla teeme siin alguses ilusaid sõnu lootuses, et äh, kolleegid jõuavad kohale selleks ajaks, kui me asume hääletama. tervitan teid kõiki meie tänasel koosolekul ning alustame kohe päevakorra kinnitamisega kas te olete päevakorra projektiga teile esitatud kujul nõus? ma ei näe siin äh, vastuhääli, sellega on päevakord äh, teile esitatud kujul kinnitatud. teine päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitame, kinnitame kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal märtsil, mail, vabandust, äh, toimunud koosoleku protokolli koosoleku, siin on kirjas küll märts, aga tegelikult peaks olema mai või kas see peabki olema märts või? me tõesti oleme ajast väga palju maha jäänud, nii et tõesti, kahekümne teise ja kahekümne kolmanda märtsi koosoleku protokolli kinnitamine, et see protokoll on teile esitatud, kas teil on selle kohta märkuseid, proteste? ei ole, seega teen ettepaneku, et Äh, kinnitame protokolli, kui tänase koosoleku lõpuni proteste selle kohta ei esitata. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kolm, juhataja teadaanded. meil on täna tõlge järgmistesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola un, Slova-, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keeled siis ja tuletan teile meelde, et seda koosolekut kantakse ka internetis üle ning koordinaatorite otsused, mis võeti vastu kahekümne esimesel juunil ja teile kahekümne kolmandal juunil i-ker-, i-, e-kirjadel e saadeti, need võib pidada kinnitatuks, kuna kahekümne kaheksanda juunini selle kohta mitte mingeid proteste ei esitatud. nüüd on mul õnnesoovid kavas, te teate, kolleeg Andulua äh, valiti Briti alamkotta ja sellepärast ta ei ole ta enam Euroopa Parlamendi liige, ta oli koordinaator ja sellepärast on meil nüüd vaja ka uut koordinaatorit ECR fraktsioonist ning ma tahaksin kolleeg Tšambatskit õnnitleda sest tema nimetati uueks äh, ECR fraktsiooni koordinaato-, koordinaatoriks ja ma loodan, et koostöö teiega kujuneb edukaks, siis palus nüüd sõna härra Strojevski selleks, et te saaksite anda infot äh, ürituse kohta, mis toimub täna pärastlõunal delegatsiooniga Valgevenes, nii et härra Strojevski, palun. aitäh, proua esimees ma tean, et äh, siin on inimesi, keda huvitavad sündmused Poolas. täna kell kaks äh, PHS äh, hoones toimub meil kohtumine äh, Valgevene delegatsiooni raames, me räägime Bologna äh, protsessist äh, ja tegemist on kohtumisega, kus on väga tähtis selgeks teha äh, millised eelised äh, ja probleemid on Valgevenel Bologna protsessiga. nii et kutsun teid kella kaheks sinna kõiki kohale. ja suur tänu. suur tänu, et meile infot selle ürituse kohta andsite. ja tundub, et nüüd on siin ka rohkem inimesi saali jõudnud, nii et lähemegi kohe hääletuse juurde. päevakorrapunkt number neli. me räägime siin äh, libe komisjoni algatusraportist, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kolmeteistkümnendal detsembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võetud direktiivi, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning laste porno vastast võitlust raportööriks oli Sabine Verhaien. Sabine, kas sa tahad midagi öelda? jah, hästi lühidalt äh, tahan tänada suurepärase konstruktiivse koostöö eest kõiki koordinaatoreid ja variraportööre. muudatusettepanekud, mis tehti, olid vägagi konstruktiivsed. aitäh Fabiennile toetuse eest ning ma arvan, et tegemist on väga hea arvamusega, mille me siis esitame libekomisjonile. aitäh, anname Fabiennile Äh, tänusõnad edasi, Fabien on juba teel Tallinnasse, nii et sellepärast ei ole teda ka täna siin kohal, aga sekretäriaat annab need tänusõnad edasi. Läheme nüüd hääletuse juurde ja me alustame kompromissettepanekuga üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. üksteist üheteistkümne vastu tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist üheksa vastu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kuuskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üksteist kümne vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse. vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud teine osa poolt, vastu. vabandust, koos siis suulise muudatusettepanekuga. see on õige. tõesti unustasin suulise muudatusettepaneku teise osa kohta on suuline muudatusettepanek, mida teie hääletusnimekirjas arvatavasti veel sees ei ole kas keegi peaks põhjendama seda, Silvia? me tahaksime täpselt teada saada, mis on selle suulise muudatusettepaneku sisu. kas keegi võiks esitleda seda suulist äh, muudatusettepanekut? suuline muudatusettepanek, mille on teinud sotsiaaldemokraadid Silvia. vabandust. see muudatusettepanek näeb ette seda, et äh, teisest osast jääks välja sõnad of internet äh, service provider, vabandust, ma ei leidnud seda äh, ühesõnaga, me paluksime, et need sõnad jäetaks välja kõik selge, kas keegi soovib selle vastu sõna võtta, ilmselgelt mitte, nii et hääletame. aga ma meenutan teile veel, et suulisi muudatusettepanekuid tuleb tõesti tähtaja sees esitada selleks, et meil oleks võimalik neid siis ka hääletusnimekirjadesse sisse panna. nii, hääletame siis nüüd teise osa üle, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, siis teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm. Geschlossen. hääletus on lõppenud. kaksteist kümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt koos suulise muudatusettepanekuga. tegemist on keelelise muudatusega, nimelt me paneme sinna juurde, et kutsume liikmesriike üles sisse viima kohustuslikke kontrolle nende inimeste jaoks, kes vabatahtlikule tööle kandideerivad. ja ka töökohtadele lisame siis sinna juurde kas keegi on vastu sellele, ei ole, siis hääletame kaheksakümne viie üle koos muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu. kas sotsiaaldemokraadid olid poolt või vastu? kes poolt? vastu? selge, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu kontrollime. üheksakümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist üheksa vastu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. edasi sada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde. nimeline hääletus, hääletus on alanud geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üks vastu, suure häälteenamusega on see raport vastu võetud. palju õnne raportöörile palun kõik, kes soovivad nüüd saalist lahkuda, tehke seda kiiresti ja vaikselt. kuna meie ekspert kahjuks arvatavasti istub ka ummikus ja ei ole veel kohal. Morten, Morten, Morten, ära, ära mine. teen ettepaneku, et et võtame nüüd kõigepealt läbi päevakorrapunkti number kuus, eelarve, ähm, üldeelarve, sellepärast et ka kõik variraportöörid on kohal, nii et võtame selle punkti enne, ilma et me peaksime koosolekut katkestama. kas te olete sellega nõus? hästi, siis Lähemegi nüüd kohe päevakorrapunkti number kuus juurde, mis puudutab siis Euroopa Liidu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarvet, räägime kõikidest jagudest ja vaatame läbi arvamuse projekti. raportööriks on meie kolleeg Morten Lokego, keda ma siin nüüd ka tervitan ja kellele ma kohe sõna annan. Morten, palun. aitäh proua esimees. paar sõna meie komisjoni seisukohast, mis puudub kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarve projekti. eelmisel nädalal siis toimus meil ka arutelu selle üle. muudatusettepanekute tähtaeg oli selle nädala esmaspäev nii et annan teile lihtsalt natuke infot kogu protsessi kohta minu vaatepunktist. meie sekretäriaat on saanud nelikümmend seitse muudatusettepanekut kokku pilootprojektid, ettevalmistavad äh, meetmed ähm, ja äh, muud eelarveread äh, kõik kokku. ma ei ole neid kõiki läbi vaadanud, aga see muudatusettepanekute kogum saadetakse laiali homme sekretäriaadi poolt, kui ma ei eksi. ma näen, et noogutate, nii et jah, võite seda oodata homme variraportööri kohtumine on kavandatud järgmise nädala kolmapäevaks Strasbourgis. võttes arvesse meie seniseid äh, positiivseid arutelusid, siis usun, et me suudame jõuda vastuvõetavate kompromissideni. ma tutvustaksin mõningaid äh, põhilisi äh, jooni, mis puudutab eelarvet kolmapäeval mis puudutab pilootprojekte, siis mina kavatsen järgida meie komisjoni pikaaegset traditsiooni, toetada neid, kes saavad vähemalt A-hinde, võib-olla ka B, aga nii palju, kui ma mäletan varasematest aastatest, siis usun, et lõppkokkuvõttes juhtub nii, et me toetame põhiliselt A-hinnanguga projekte, sest neid on nii palju, aga eks me näe, kui lõplik nimekiri tuleb minuni ei ole see veel jõudnud. nii palju siis eelarve kohta, nüüd arvamuse kohta. ajakava on väga tihe. muudatusettepanekute tähtaeg on esmaspäeval kell kuus, variraportööride kohtumine toimub kell kolm, kolmapäeval kuid meil on laialdane üksmeel komisjonis, nagu ma aru saan, nii et peaks olema võimalik kokku leppida äh, reas selgetes kultuurikomisjoni sõnumites. nii et jällegi pakume välja kompromissid, mida arutame järgmisel kolmapäeval. meil oli, toimus juba väga hea arutelu eelarveridade üle. ma usun, et te olete ka ise juba nendega tutvunud, nii et annan teile veidi üldinfot, milline on minu lähenemise loogika, mis on toimunud meie viimasest kohtumisest alates. esimene punkt pärast diskussioone komis-, diskussioone komisjoni esindajatega eelmisel nädalal sain nende soovituse, siis me soovime lisaks viisteist miljonit eurot Erasmus äh, plussi jaoks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodiks ja neid kasutatakse äh, juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal praegu on siis nelikümmend neli miljonit äh, nähtud äh, koolituse äh, jaoks ja kuusteist miljonit noorte alaprogrammi jaoks. ma tean, et mõned teised on soovinud veidi teistsugust jaotust ja olen muidugi valmis kaaluma ka teistsuguseid jaotusi. teiseks, meil on jätkuvalt teatavaid kahtlusi, mis puudutab solidaarsuskorpust, selle rahastamine tuleb suuresti Erasmus plussi arvelt, vähemalt näib nii, nii et meil on vaja komisjonilt veel vastuseid. kuid kahekümne kaheksateistkümnendal aastal kasutab siis korpus ainult IDBS-i e äh, programmi osi, mis ähm, äh, puudutavad naabruspoliitikat. numbrid hästi äh, ei klapi ähm, ja mina seda ei poolda, et need rahased vahendatakse Rasmus Plussist. kolmandaks, et et äh, võtta arvesse suuri äh, rahastus, äh, suurt rahastuspuudust, mis meil on noorte alaprogrammist, siis ma teen ettepaneku võtta kaks miljonit eurot programmist Euroopa kodanike jaoks ja et loov, loova Euroopa rahastust suurendaks. neljandaks, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ähm, Euroopa kultuuripärandi aasta osas äh, tuleb ähm, seitse miljonit, seitse miljonit eurot, mis on ette nähtud eelarvereas ka nähtavaks teha. ja viiendaks, mis puudutab ähm, multimeedia tegevusi, nende eelarvet ja me komisjoni äh, arvamus siis komisjon on lubanud iga aasta, kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist kaks miljonit eurot aastas äh, anda. Äh, see on oluline vähenemine võrreldes varasemate aastatega. ja sellepärast arvamuses me kutsume üles komisjoni leidma jätkusuutlik pikaajaline lähenemine et sellest saaks integreeritud äh, Euroopa eelarve osa. siis ähm, puudutab Euronewsi, et oleks võimalik äh, selle vaadatavust suurendada. nii palju siis praegu selle kohta ja ootan meie arutelude jätkumist, aitäh! suur tänu, Martin! kui variraportorid soovivad, siis annaksin nüüd neile sõna. härra Strojevski. kaks minutit. lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, Martin Kagari juba viitas väga selgelt prioriteetidele, mul on hea meel, et see koostöö raportööriga on olnud hea, see on meie jaoks väga oluline ja toimib kenasti kuid ma viitaksin ka mõnedele probleemidele, mis meil on tekkinud. on kaks dokumenti, üks programm, millega on probleem. ja küsimus on mitmestes finantsraamistikus kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend. teises äh, dokumendis, kahe äh, tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves on ähm, muud sätted, mis tekitavad, mis rahutust ja edasi Euroopa Solidaarsuskorpuse programm. murettekitav on see, et meil ei ole, et eh, need viisteist miljonit eurot, eh, need on nüüd küsimuse all, mis võetud Erasmus plussi, et siis solidaarsuskorpust tahetakse põhimõtteliselt rahastada Erasmus plussi vahenditest, see ei ole meile vastuvõetav samas ei ole meil enam neid äh, vahendeid mitmeaastases finantsraamistikus, äh, neist üldse enam juttu ei ole. aga sellisel juhul äh, peaks siis raha tulema Rasmus plussist. ma tahaksin veel kord viidata sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse põhjalik analüüs on vajalik eh, ja ja me peame tõesti eh, võitlema selle viieteist miljoni euro pärast, mida tahetakse võtta Erasmus pluss programmis. nüüd, kui vaadata mitmeaastast finantsraamistikku, siis on selgelt näha, et eh, aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend on muret tekitavad võimalikud makseviivitused. kui vaadata, kui palju kulukohustusi on ette nähtud ja kui palju kulutusi tegelikult on äh, kavas, siis võib juhtuda, et äh, kõik viivitub kahe aasta võrra ja see tekitab uusi probleeme. me oleme seda juba näinud, me oleme sellega tähelepanu juhtinud. aga nüüd tundub, et äh, et jällegi juhtub seesama Rasmus pluss kaks mil-, miljonit, äh, see on just selge kärbe. ma tahaksin viidata sellele, et täiskogul me juhtisime tähelepanu sellele, et Euroopa institutsioonid peavad võitlema desinformatsiooni vastu, me peame tegelema propagandaprobleemiga, nende nähtustega, mis ähm, seavad halba valgusesse ka Euroopa institutsioonid Erasmus pluss Euronet on äh, programm, äh, mis on mõeldud hariduseks, inimeste kasvatamiseks ja et juhtida tähelepanu ka sellele, äh, mida Euroopa institutsioonid oma kodanike heaks teevad ja kui nüüd seda rahastust nii oluliselt vähendatakse, siis tähendab, et me tegelikult ei, ei pea kinni sellest, mille me täiskogus vastu võtsime. nii et meil on see väga raskesti vastu võetav ja tahan veel öelda seda, et äh, meetmete äh, puhul siin on siis kultuuripärandist ja statistikast juttu. meil on üha paremad teadmised sellest, et millised vahendid ei ole ära kasutatud nendes pilootprojektide, programmides ja ka nendes programmides, mis praegu äh, töös on, on oluline jälgida, et need teadmised säiliksid. küsimus ei ole mitte ainult kultuurivaldkonnas, vaid ka hariduses on äh, noorte kasvatamised, tõepoolest selleks oleks vahendid olemas. Eh, <clears throat> suur tänu, esimees. tänan raportööri tema äh, Äh, koostöövalmiduse eest äh, ning äh, tahaks esile tõsta samuti lühidalt mõningaid punkte ning loomulikult kõik muu tuleb muudatusettepanekute, mille esitan järgmiseks nädalaks. ning sooviks tulla selle juurde nüüd, mida korraks ka mainiti ja see puudutab äh, Äh, seda kontseptsiooni, mida oleme enne ka esile tõstnud, ehk siis äh, seda sadat miljonit, mis oli Erasmusele ette nähtud järgmiseks äh, finantsperioodiks. see oli see summa, millest räägiti ning räägiti ka sellest, tuleks tagasi saada see kogu see summa, mis oli selleks ette nähtud. meil on vaja ilmselt selleks paranduseelarvet, ähm, mis äh, Äh, vähemalt üritas tagasi saada ülejäävad viiskümmend miljonit ja üks selle summa, mis oli selleks ette nähtud kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks. ma rõhutaks veel kord, kui ma äh, ütlen, et need sada miljonit on äärmiselt olulised ja see äh, on oluline ka finantsprogrammeerimise osas ning äh, ka eh, solidaarsus probleemide lahendamiseks. Eh, ütlen seda siin eh, sellepärast, et leian, et on äärmiselt ebakohane, et viidatakse vajadusest noori koolitada ja siis vähendatakse neile mõeldud eelarverida. isegi kui tegemist on sümboolse summaga, arvan, et Eh, sõnum, mis sellega saadetakse, on äärmiselt ekslik. sellega seoses ma teeksin ettepaneku ehm, eh, viia teksti sisse ehm, väide, mis eh, nõuab, kui oluline, selgitab, kui oluline on sellise, sellised, olulised on sellised programmid noorte tööhõive parandamisele. me peame majanduskasvu ja tööhõive pärast selle punkti sinna sisse panema ja see on oluline ka Eh, integratsiooni parandamiseks Euroopas. Eh, kui oluline on selleks Erasmus pluss? me näeme, et näiteks solidaarsuskorpuse eh, finantseerimist vähendatakse, kui soovime mingisugust parandust, siis on vaja sellel ka mingisugust õiguslikku alust oma vahendite kohta. miks ma seda kõike ütlen? sellepärast, et on selline mulje, et Erasmus pluss on nagu mingisugune omnibus, eh, mis, eh, eh, mille kohta puudub igasugune selgus ning mis jätab täielikult kõrvale, mis peab noori nagu mingisuguseks selliseks sahtliks, kus on kõike võimalik välja võtta. nii et sellega seoses me peame tagasi saama kõik selle, mis esialgselt oli ette nähtud kogu finantsraamistikus. aitäh! suur tänu, Helga Trüüpel, palun. Thank you, Petra and thank you uh, for Mort-. aitäh, Petra ja aitäh sulle, Morten, sissejuhatuse eest. mina olen nõus teie ambitsioonidega, et loova Euroopa programmi laiendada ja ka kodanike Euroopa rahastus suurendada, samuti muuta nähtavamaks Euroopa kultuuripärandi aasta. nüüd tulen Erasmus plussi ja Euroopa solidaarsuskorpuse küsimuse juurde me nõudsime komisjonilt, et Erasmus plussi raha ei kasutataks Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks. siis tulid nad välja ettepanekuga, kus nad ütlesid, et jah, me kuulame teie nõudmisi, me võtame raha ainult Euroopa vabatahtlikust teenistusest, mis on Erasmus plussi osa. et äh, viia see siis üle Euroopa Solidaarsuskorpuse uude eelarvesse ja uude kontseptsiooni, mis põhimõtteliselt äh, on sobilik, aga nüüd me näeme, et umbes kakskümmend miljonit võidakse võtta Erasmus plussist mm, Euroopa Solidaarsuskorpuseks, mis ei ole otseselt seotud Euroopa vabatahtlike teenistusega. mina arvan, et tuleb äh, läbipaistvaks teha, kas see vastab tõele ja kui see vastab tõele, siis tuletan meelde, et meie kompromiss oli see, et võib võtta Euroopa Vabatahtlikust Teenistusest Solidaarsuskorpuse jaoks ähm, raha, aga mitte mingit lisaraha Erasmus plussist, nii et ma tahan öelda, et me peame äh, näitama, et me oleme selle hea mõtte poolt, mida kujutab ennast Euroopa Solidaarsuskorpus, aga selleks ei tohiks võtta raha Erasmus plussist, mis ei ole mõeldud konkreetselt Euroopa vabatahtliku teenistuse jaoks. nüüd, mis puudutab seda viitekümmet miljonit, mitmeaastases finantsraamistikus, siis jah, me peame seda raha nõudma, me oleme rohelistena ka teinud ettepaneku, et kuidas võiks seda raha järgmise aasta eelarves kasutada, kuidas seda jaotada, kuid ma arvan, et Euroopa solidaarsuskorpuse osas me peame olema väga ettevaatlikud. usun, et enamus pooldab seda projekti, seda, et me anname noortele inimestele Euroopa uusi võimalusi, kuid see ei tohiks mitte kuidagi tulla kahjuks Euroopas Rasmus Plussile ja ei tohiks kasutada seda rahastust, aitäh. suur tänu. praegu rohkem nagu sõnavõtusoove ei oleks, aga Silvia Kosta siiski. <clears throat> tänan raportööri ja variraportööre, sest nad on tõesti suure panuse andnud eh, ka sellesse, et eh, härra Lökkekaardi raport muutuks iseloomult selgemaks, tahaksin kolm mõtet välja öelda. kõigepealt see, et kultuuri osas eh, näeme, et kultuuri on täielikult äh, nii-öelda põlualuse rolli sattunud, ta on täiesti kõrvale jäetud, sest eh, meil on vaja meil on vaja neliteist, neljateistkümnes punktis vahendeid juurde saada, vastasel korral meie programmid jäävad kõik poolikuks. samuti on nõuda, et viiskümmend miljonit läheks sinna, kuhu see on ette nähtud, nagu seda on ka komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ning nagu seda proua Trüppel ütles, et Eh, praegusel üleminekuperioodil eh, oleks, eh, oleks täpselt kirja pandud, millised vahendid, kuhu me soovime suunata, suunata ja ja peame ka oma narratiivi parandama Eh, ning ettevalmistavate tegevuste osas peame eh, nõudma, et jätkatakse eh, Erasmus plussi toetamist, selleks on vaja oma eelarverida vähemalt nii kiiresti, kui läbirääkimised seda võimaldavad. ja teine puudutab kultuuriaasta finantseerimist, äh, peab saama selgeks, et need neli miljonit kaks tuhat seitseteist, äh, kolm kaks tuhat kaheksateist, äh, mis läks loomingulise Euroopa aastane ja see summa peaks suurenema, kuid need rahad ei tohiks tulla teistest programmidest ja ärgem unustagem ühesõnaga, et neid miljoneid, mida on lubatud, on ainult kolm. ja, vielen, vielen herzlichen Dank suur-suur tänu. usun, et me oleme suuresti üksmeelel siin komisjonis, et me peame komisjonile saatma väga selge sõnumi ka oma raportis, et me ei ole valmis leppima sellega, et Erasmus plussis võetakse vahendid Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks igal juhul ei ole me sellega nõus sellisel juhul, kui need vahendid Erasmus pluss siis tuli mõeldud muud laadi tegevuste jaoks, nii et äh, teisi programmi asi ei tohiks mitte mingil juhul kahjustada, me ei ole nõus sellega, ma olen ka juba ise kuulnud äh, vihjeid selle kohta, et see osa, mis puudutab kutseõpet, äh, seal kavatsetakse võtta vahendeid ja anda need solidaarsuskorpuse jaoks. ma arvan, et meie komisjon peab väga selgelt ütlema, et meie ei ole sellega nõus. ja mulle näib, et meil valitseb selles osas suur üksmeel. ma annaksin nüüd veel kord Margo Lõkkekaarile sõna ja muudatusettepanekute tähtaeg on kolmas juuli kell kuus õhtul ja sellele juba ka Martin äh, tähelepanu juhtis ja järgmise nädala kolmapäeval toimub Strasbourgis äh, variraportööride kohtumine ning meenutaksin teile ka, palun teile saada muudatusettepanekud inglise keeles, sest et tähtaeg on nii lühike, et vastasel juhul ei jõua me selle kõigega valmis. aga Marden, annan veel kord sulle sõna. komisjon, komisjoni esindajad nüüd ka enam siia õigeaegselt ei jõudnud, sest me käsitlesime seda päevakorrapunkti nüüd varem, kui plaanis oli, aga komisjon ütles, et kui on tekkinud mingeid küsimusi, siis on valmis vastama kirjalikult või telefoni teel, aga Martin nüüd palun. aitäh. nagu õigustatult ütlesite, proua esimees, siis tõepoolest, mulle tundub samuti, et meil on siin laialdane üksmeel põhilistes küsimustes. nii et ma eriti midagi lisakski omalt poolt selles küsimuses. tahan vaid öelda seda, et nii palju, kui mina olen aru saanud, siis äh, viiskümmend äh, miljonit Erasmus plussi mulle väga suurt muret ei valmista, sest et nagu mulle on selgitatud, siis see raha tuleb. küsimus on rohkem jaotamises. ja seda me muidugi arutame. mis puudutab solidaarsuskorpust, siis mul on samad mured nagu teil, kolleegid minu meelest äh, saab see olema käesoleval aastal meie suur võitlus, meie muidugi anname endast parima, et tagada, et Erasmus plussist ei viidaks raha üle sinna ja ma arvan, et äh, selles oleme me ühtsed. selline mulje mul kommentaaridest jäi. mis puudutab proua Kosta küsimust muudatusettepaneku kohta, jah mul oli probleeme tõlkega, et äh, võib-olla saame veel hiljem sellest rääkida, sest et äh, oluline on, et ma saaksin väga täpselt aru, mis su soov on. mina ei saanud päris selgelt aru, mis selle äh, sisu oli. no Kosta räägib ilma mikrofonita äh,. jah, arutame seda siis hiljem, ütleb härra Lokekaar põhimõtteliselt siis võib öelda, et me oleme üksmeelel selles küsimuses ja arutame siis kõiki üksikasju järgmisel kolmapäeval, aitäh! suur tänu, Morten! sulle ja variraportööridele palju edu teie töös! minevik on aga näidanud, et eelkõige küsimustes, mis puudutavad eelarvet, on kultuurikomisjon alati olnud väga ühtne. nii et loodan, et ka sel aastal on see nii ja suuremaid probleeme vähemalt komisjonis ei teki. võib-olla siis nõukogu ja komisjoniga peame võitlema hakkama hiljem. suur tänu ja nüüd äh, saame minna sammu tagasi oma päevakorras, viies päevakorrapunkt, kultuurikomisjoni tellitud ja poliitikaosakonna poolt ellu viidud uuringu tutvustamine, mille pealkiri on ühiste väärtuste õpetamine Euroopas. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris palusime poliitika osakonnalt sellist uuringut, see on nüüd valmis ja seda on võimalik täna tutvustada. nii et tahaksin täna südamest tervitada meie seas härra Viil Jõglersi Utrechti humanitaaruuringute ülikoolist. ma paluksin nüüd teil lühidalt kümne minuti jooksul tutvustada uuringu põhilisi punkte. härra Pöögelers, tervitan teid südamest meie kultuurikomisjonis. Good morning everybody. tere hommikust kõigile, ma räägin inglise keeles, mu emakeel on hollandi keel, aga ma räägin inglise keeles suur aitäh, et andsite mulle võimaluse meie uurimusest rääkida. täna ma esitan teadusuuringu projekti, mis äh, tegeleb ühiste väärtuste äh, õpetamisega, sellega, kuidas äh, hariduspoliitika tegelikkuses välja näeb. ma olen Viil Vöhlers ja olen Utrechti humanitaaruuringute ülikoolist <clears throat> Pariisi deklaratsioonis kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, palusid haridusministrit keskenduda hariduses rohkem ühiste väärtuste õpetamisele, näiteks keskendudes demokraatiale ja sallivusele. demokraatia ja sallivus on alati olnud olulised väärtused Euroopa Liidus ja küsimus, mille meie esitasime, on milline on hariduspoliitika ja ka millised on haridustavad ühisväärtuste e, õpetamisele kahekümne kaheksas liikmesriigis harikeskkoolis. me kasutasime selleks inglisekeelset lühendit DCV. kõigepealt keskendusime Äh, äh, selle kohasele uurimusele kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ning äh, peale selle kaheteistkümnes riigis uurisime ka kurikulumi haridustavade kohta ja laiendasime oma uurimust ka intervjuude läbiviimisega. kõik see, need on lisatud meie aruandesse mõned äh, sõnad meie äh, raamistiku kohta. Kesen-, keskendume kahele olulisele kontseptsioonile. esimene neist puudutab demokraatiat, eristatakse kolme elementi, poliitilist osalust, demokraadi äh, poliitika, konsensus, demokraatlik ühiskond, <clears throat> avatud õiglane ühiskond. teine kontseptsioon puudutab äh, sallivust, kus eristame eh, kolme aspekti, eh, isikutevaheline sallivus, eh, sallivus teistsuguste sotsiaalsete, kultuuriliste rühmituste ja sotsiaalne sallivus. keskendume ka tegevuskavadele ja kontekstile, tegeleme, keskendume näiteks moraali ja kodakondsus haridusele keskendume näiteks äh, ka näit-, õpetamismetodoloogiatele, äh, kultuur, koolikultuurile ning mitmekesisusele ja sellele, äh, kui suur on koolide autonoomia, millised on meetmed, millised on eesmärgid ning milline on ka eh, kont-, millised on, milline on kontekst, kuidas tegutsevad ka vabaühendused. ning nüüd tulemused, millised on meie uuringute tulemused? kõigepealt aina rohkem pööratakse tähelepanu väärtuste õpetamisele, eriti puudutab see sallivust ning eh, noh, see on osa hariduspoliitikast kõikides eh, liikmesriikides. ühtsete väärtuste õpetamine on väga oluline pooltes liikmesriikides ning äh, praegusel hetkel meie soovitused selles poliitika osas on, et äh, teiseks Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid äh, stimuleerima dialoogi selle kohta, millised on meie ühised väärtused ja milline on hariduse roll. teiseks, Euroopa Liidu liikmesriigid peaks ergutama nägemuste, tavade ja kogemuste vahetuse, kogemuste vahetust <clears throat> liikmesriikide vahel siis elu rakendamine, kuidas äh, äh,, kuidas äh, ühiseid väärtuseid õpetatakse, mismoodi see välja näeb, et see toimub liikmesriikides väga erinevalt, on suur äh, lõhe äh, eesmärkide ja meetmete vahel, näiteks andmed, suunised ja nii edasi. siin on ka suur lõhe eh, kavatsuste ja konkreetsete meetmete vahel. see toob selliseid tulemusi, mis eh, eh, alati ei pööra piisavalt tähelepanu ühiste väärtuste õpetamisele. mõned koolid kasutavad oma autonoomiat, teised aga mitte. meie soovitused ühisväärtuste õpetamisele peaks olema konkreetsemad, peaks sisaldama nii eesmärke kui suuniseid ja tähelepanu tuleks pöörata rohkem demokraatia sallivuse toetamisele. millised on õpetamistavad? pooled liikmesriigid, pooltel liikmesriikidel on väärtuste põran-, põhised ained, nagu näiteks eh, kodanikuõpe või eh, moraaliõpe ning eh, mõnel puhul on äh, sellised väärtused osa teistest ainetest, nagu näiteks ajalugu, aga neid tihtipeale otseselt ei käsitleta. tihtipeale on tegevusi väga, on väga palju, need seotud väga paljude mitme kogu tunniplaani üleste tegevustega ja väga palju ei ole praegusel hetkel dialoogi eh, õpetavat meetodeid. mõned üli, mõned õpilased osalevad sellistel dialoogidel, kuid soovitaksime, et liikmesriigid innustaks koole kõikist, kõikide selliste demokraatia elementide integreeritud kasutamisele side kooli ja välismaailma vahel peaks samuti olema tugevam, tugevdades kogukonna ja vabaühenduste vahelisi sidemeid samuti ning äh, nüüd äh, tahaksime rääkida kontseptsioonidest. keskendutakse poliitilises tegevuses, osaluses, kuid vähem tegeletakse sellega, kuidas kokkulepetele jõuda ning kuidas ühiskond oleks õiglasem ja kaasavam. sallivus ja demokraatia peaks olema, leidma sügavamat äh, käsitlust ka isiklikul tasandil ning äh, ka erinevate sotsiaalsete ja kultuuriliste rühmitustega suhtlemisel. väga vähe tegeletakse kaasava ühiskonna loomisel. meie soovitaksime liikmesriikidele ja koolidele pöörata tähelepanu kõigile sellistele elementidele. teadmised on olulised, kuid äh, kõige tähtsam on äh, suhtumise muutmine ning äh, mõtlema peaks ka sallivuse kontseptsiooni peale, näiteks äh, aupakliku eh, eh, aupakliku eh, sekkumise või osaluse peale. kokkuvõttes on kavatsuste ja meetmete vahel lõhe ning lõhe on ka hariduspoliitika ja, ja hariduspoliitika elluviimise vahel Eh, erinevusi liikmesriikide vahel on väga palju, teeksime ettepaneku parandada eh, eh, ühiste väärtuste õpetamist, selleks on palju võimalusi ja palju häid tavasid. me peaksime rohkem stimuleerima koole ning samuti suurendama ka koolide ja riikide vahelist kogemuste vahetamist. meie maailma tulevik nõuab keskendumist äh, demokraatia ja sallivuse väärtuste õpetamisel meie haridussüsteemides. aitäh tähelepanu eest! ja, suur tänu härra Flechelel selle uuringu esitlemise eest, sest see andis meile väga tähtsat informatsiooni ka meie tulevaseks tööks siin on nüüd juba sõnasoovijad mul olemas, esimesena saab sõna kolleeg Sver, palun. Eh, suur tänu teie meeldiva ettekande eest. ma olen korduvalt rõhutanud seda, et on problemaatiline, et selliseid eh, uuringuid pole viimastel aastatel piisavalt palju tehtud meie tegevuse aluseks peab olema ühistele väärtustele keskendumine. kultuur on see, mis meid ühendab äh, palju rohkem kui teras või süsi. Euroopa aluseks on meie ühine kultuur ja meie öö, äh, öö, äh, juudikristlik äh, äh, kultuur, Rooma õigus, Kreeka filosoofia, ratsionalism, modernism. ning äh, on palju selliseid ühiseid väärtusi, mis Euroopat iseloomustavad, mitte ainult demokraatia ja sallivus, mis on ka poliitilised põhimõtted, mitte ainult väärtused, vaid ka solidaarsus äh, Äh, inimväärikus, äh, see austamine ning äh, sugudevaheline võrdsus, need on Euroopa põhiväärtused, mida me peame kaitsma, isegi kui meieni jõuavad sellised kultuurid, mis selliseid väärtuseid ei austa. peame neid väärtuseid kaitsma sellega seoses nagu teiegi konstateerite, on rollil äärmiselt äh, tähtis roll, kuid ka poliitikal, ajakirjandusel on oma roll mängida. et kaitsta Euroopa ühiseid väärtuseid. ka perekond on oluline, sest noored saavad esimesed õppetunnid väärtuste osas just oma perekonnalt, kool, koolil on oluline roll pikas perspektiivis. praeguseni on üritatud väita, et Euroopa äh, peaks, et kool peaks olema neutraalne ja mitte äh, väärtuste õpetamisele keskenduma, sest inimene peab ise leidma oma tee ühiskonnas, kuid tegelikult see nii pole, sest äh, kool koolil on positiivne võimalus inimeste vaimu mõjutada ja ka ühiskonnas valitsevat kultuuri ning äh, meie kultuuriline demokraatia on äärmiselt äh, oluline sealjuures. tänan teid väga teie tehtud tööst. Äh, suur tänu, Silvia Kosta um,. see uuring on äärmiselt oluline, sest ta võtab aluseks see teeb ülevaate paljudest riikest, riikidest, pedagoogikast, mida kasutatakse eh, väärtuste õpetamiseks, eh, vaadata, milli-, vaadatakse, millised programmid on välja töötatud meie väärtuste õpetamiseks haridusprogrammidesse ning eh, mõned punktid on väga huvitavad, teised, teise osas oleks pisut kriitiline ja <clears throat> te pöörasite oma uuringus tähelepanu teatud liikmesriikidele ning ka spetsiifilistele programmidele, mis äh, puudutas näiteks kodanikuõpetust äh, ja see punkt on äärmiselt oluline. oleks äärmiselt huvitav ka teie poolt sügavamat panust, sügavamalt kuulda selle kohta midagi, sest äh, praegusel hetkel on Horisont endiselt väga keskendunud äh, riiklike kodanikeõpetuse programmidele. teiseks on äh, selles valdkonnas välja töötatud oma programmid, teistel aga mitte ning kolmandaks on soovitused, millega Äh, äh, mida soovitaksite muuta koolides ja liikmesriikides, näiteks äh, Itaalia koolides on sel-, väärtuste õpe tunniplaani väline, näiteks õpetatakse aktiivset, aktiivse kodanikkonna põhimõtteid ning on näiteks peaks olema ka võimalus sulle noortel vabatahtlikku tööd teha, mitte ainult õppida väärtuseid äh, koolis tundma. Äh, pärast, äh, pärast demokraatia, pärast terrorirünnakuid Pariisis kohtusid seal haridusministrid ja rääkisid sallivuse õpetamisest. ei maksa arvata, et ta, et sallivus suudaks kõik probleemid üksi lahendada, mina oleks pisut, tahtnud pisut laiemat äh, spektrit väärtustest äh, vabaduse kohta, näiteks solidaarsust, rahvusvahelise koostöö küsimust, mitte ainult sallivust ja demokraatiat. Te olete aga keskendunud kahele teemale, see on teie valik, te pidite selle lähtekohaks võtma, eh, aga see võiks olla võimalus eh, mõelda selle peale, et kogu haridussüsteem on eh, kriisis näiteks ei räägitaks äh, kultuuridevahelise dialoogi tekitamisest äh, või näiteks ähm, kaasava koolisüsteemi loomiseks. Äh, on hea meel selle üle, et paljudes riikides, muuhulgas Itaalias, pööratakse sallivusele väga palju tähelepanemist, keskendutakse ka näiteks puuetega inimestele ja pagulastele ning eh, kultuuride vahelise dialoogile olete väga vähe tähelepanu pööranud. võib-olla see oleks hea äh, alus selleks, et minna edasi ja spektrit laiendada. suur tänu, Helga Trüppel, palun um,. suur aitäh teile, ma sooviks äh, Eh, rääkida kolmest keerulisest punktist, mis on selle arutelu jaoks väga oluline, olulised. ma eh, kuulasin ühte programmi televisioonis, eh, mille teemaks oli Ungaris üks külakool ja Orbani Orbani poliitika, kus soovib kaitsta etnilist homogeensust. see minu arvates ei ole kooskõlas sellega mis meie, mida meie jaoks tähendab demokraatia ja sallivus, sest eh, keskendutakse väga paljudele vähemustele, olete neile avatud, igaühel on omad väärtused, aga üritatakse leida ühised ähm, väärtused, eh, konflikte üritatakse ennetada ning et ei äh, suhtuta teistmoodi äh, neisse, kellel on teistsugune kultuuriline päritolu. teine punkt on see, et ühes Saksa ajalehes oli artikkel ühe prantslase poolt, kes rääkis äh, Prantsuse problemaatikast Euroopa väärtuste õpetamisel, selles osas oli suur konflikt ning samuti äh, puudutas ta noorte prantsuse meeste küsimust, kellel on enamasti Alžeeria päritolu. ta ütles, et Prantsusmaal on suur probleem, sest, äh, sest ühiskond Prantsusmaal ei ole kunagi tegelenud äh, Alžeerias sõja küsimuste, kolonialismi kol, ka, küsimustega ja <clears throat> kui on, soovitakse selle probleemiga tegeleda, peab Prantsusmaa tegelema ka kolonialismi tagajärgedega äh, ta ütleb, et need tegemist on Prantsuse kodanikega, kuid nad äh, on, tunnevad ennast äh, ühiskonna väliste inimestena, see on suur probleem ning see mõningal määral on ka olnud terrorirünnakute äh, alguseks. me peame mõtlema, kuidas õpetada sallivust, kus ühiskonnas on palju inimesi, kes tunnevad ennast ühiskonna välistena ning äh, see puudutab muidugi immigrantide osa ühiskonnas, kuid eh, Euroopa Parlamendis oli väga huvitav arutelu juudi kogukondade tuleviku kohta Euroopas, seal oli kohal ka üks rabi, kes ütles, et antisemitism ei ole praegu juutide jaoks kõige suurem probleem, nad on selle pärast väga palju kannatanud, kuid see on suur probleem eh, nii-öelda eh, Eh, ülejäänud ühiskonnale, sellepärast et kui sellega ei tegeleta, siis eh, ühiskond kaotab võime erinevate kogukondadega eh, koos eksisteerida. kui me õpetame ühiseid väärtuseid, on tähtis, et me koolides ja teistes institutsioonides ja poliitilises arutelus leiaks võimalusi kaasata inimesi, teiste, erineva päritoluga inimesi ja mitte ainult rääkida neist, vaid äh, ka luua võimaluse koolides ja teistes institutsioonides, see ei tähenda, et need on, neil on alati õigus, eh, konfliktid jäävad alati alles, kuid valmidus selliste väljakutsetega tegeleda on minu meelest vähemalt eh, võtmetähtsusega eh, avatud ühiskonna ülesehitamisel ning on väga huvitav see, mis te ütlesite, et meil on vaja häid tavasid vahetada, mõnel määral aga on meil vaja ka Eh, oma mõtteviisi muuta, et me saaks aru, et konflikte on väga palju, kuid poliitiline küsimus puudutab alati seda, kas on konfliktidega võimalik tegeleda, sest eh, see, kuidas me eh, tegutseme, kuidas kaasame rahvast, see on väga oluline küsimus meie kõigi jaoks. suur tänu, Helga, veel kaks sõnavõtusoovijat on ja siis paneksin ka kohe kõnelejate nimekirja lukku. proua Soidrova, palun. Eh, suur tänu, proua esimees, suur tänu ka selle väga huvitava uuringu esitlemise eest. see on tõesti väga tähtis uuring. ma vaatasin, mida siin öeldakse Tšehhi Vabariigi kohta, sest mina olen pärit eh, Tšehhist mul tuleb tunnistada, et see uuring on tõesti väga tähtis, te olete väga hästi välja toonud selle, mis Tšehhis toimub, mida, milliseid ühiseid väärtuseid Tšehhis edasi antakse. üks asi oli väga huvitav, nimelt see õige märkus, mille te tegite, kui te ütlesite, et klassiruum peab olema turvaline koht, kus räägitakse päevakajalistest sündmustest. sealt tuli väga selgelt välja, kus meil on veel väga palju vaja ära teha. me peame tõesti leidma klassiruumis rohkem aega päevakajaliste küsimuste arutamiseks samamoodi tuleb ka õpetajaid süstemaatiliselt välja koolitada selles valdkonnas. tuleb korraldada õpetajatele koolitusi, sest see on ülitähtis Teie oma ettekandes kordasite veel kord seda üleskutset, et me peaksime äh, omavahel jagama kõige paremaid kogemusi, et äh, õpetajad, koolid peaksid omavahel oma parimaid kogemusi vahetama minu arvates on tegemist siin põhimõttelise äh, vahendiga ühiste väärtuste jagamiseks selle kaudu on meil võimalik tõesti kõiki parimaid meetmeid äh, kõikidesse liikmesriikidesse viia. nüüd see, mida ütles Helga Trüppel, ta nimelt rääkis ka ühistest väärtustest ja rääkis ka sellest, kuidas erinevatel liikmesriikidel õnnestub neid ühiseid väärtuseid jagada ja edastada ning kuidas seda tunnetatakse. meie oleme siin praegusel hetkel Euroopa tasandil ja meie peaksime uurima seda, kuidas me saaksime liikmesriike aidata nende ühiste väärtuste jagamisel ja edasiandmisel nooremale põlvkonnale. sellega seoses on mul üks küsimus. millised meetmed on teie arvates selle töö juures kõige tähtsamad? aitäh, härra Malinov, palun Thank you for the study, thank you for the present-. suur tänu selle uuringu esitamise eest, nagu te ise ka aru saate, on väga lihtne sellest rääkida, väga lihtne kritiseerida. see on nii ähm, umbmäärane teema. ma ütleks mõned kontekstivälised mõtted välja, see teema alati segab mind, et kui meil on uuringud ühisväärtuste kohta, siis ma <clears throat> näen, et äh, demokraatia ei ole mingi poliitiline režiim, vaid see on protsess. ja kui me ütleme, et demokraatia on väärtus, siis see on lihtsalt vale. demokraatia on protsess äh, ja sõltuvalt äh, ühiskonna väärtustest või demokraatlik režiim erinevatel viisidel toimida, see võib Äh, tuua kaasa mitte liberaalse demokraatia totalitarismi ning siis äh, võib ta kaasa tuua selle, mida me tegelikult mõtleme, kui me demokraatiast räägime. nii et minu jaoks väärtuseid õpetada tähendab, et me äh, õpetame selliseid väärtusi, mis demokraatiat toimima panevad, et me ei õpeta lihtsalt seda, et demokraatia on hea, sellepärast et muidu noored saavad aru, et demokraatia eh, võib tähendada ka rassismi. nii et minu jaoks eh, väärtused peaks olema täpsemalt eh, defineeritud, näiteks vabadus, solidaarsus, inimväärikus, sooline võõrõigus, võrdõiguslikkus ja siis peaks mõtlema, kuidas need äh, toimivad erinevates riikides, mis äh, väidavad, et nad on äh, demokraatlikud. ma arvan, et sugudevaheline võrdsus ei ole probleemiks enamuses riikides et on olemas teistsuguseid ebavõrdsust Euroopa riikides aga siis äh, näeme ka seda, et võrdsust äh, tõlgendatakse väga erinevalt ning selle äh, nägemuse eelis on see, et me näeme, kus on nõrkused erinevates riikides. võib seda öelda näiteks ka paljude koos kommunisti, postkommunistlike riikide kohta ja seal on väga palju puudujääke selles osas, sellepärast on ka demokraatia eba kindlas olukorras ning äh, sooviks öelda, et omaenda kogemusest võin öelda, on, äh, see puudutab erinevaid õpetamismeetodeid, äh, see on hindamatu väärtusega ning noorte inimene, inimeste kaasamine erinevatesse poliitilistesse tegevustesse, kui nad on alles koolides, mõne, mõni puhul isegi veel varem, sest Eh, see puudutab eh, väga mitmesuguseid eh, väärtuste defitsiite erinevates demokraatiates ning selles osas ma isegi keskenduksin sellele, kuidas, milliseid metodoloogiga peaks ühiseid väärtusi õpetama. aitäh! suur tänu! ja viimane kõneleja nem akarom más irányba vinni a... aitäh mulle sõna andmast. ma ei tahaks seda, selle arutelu kurssi muuta, aga siiski tahaksin reageerida sellele, mida ütles Helga Trüppel. ta rääkis nimelt Viktor Orbanist ja tema etnilise homogeensuse mõistest. näidake mulle ajaleheartiklit, Äh, kus see kirjas on? siin ei ole ju ilmselgelt kontekstiga arvestatud, kontekstiks oli ju migratsioon, räägiti migratsioonist, rändest. me lähtume sellest, et äh, meil on äh, tugev Euroopa ühiste väärtustega, me peame muidugi vastu võtma põgenikke aga, aga üheksakümmend protsenti sisserändajatest, kes siia jõuavad, on majandus likud äh, migrandid. me peaksime rääkima sellest ka, kuidas migratsiooni vähendada ja peatada, me peaksime sellega pihta hakkama juba Liibüas. ma ei hakka seda pikemalt siin äh, arutama, aga tahtsin lihtsalt reageerida sellele, mida Helga Trüppel ütles, sest see ei olnud päris tõsi. aitäh! nüüd küsin, kas komisjon soovib ka selle uuringu kohta sõna võtta, palun? aitäh! suur tänu ka selle väga huvitava uuringu esitluse eest. ma olen Silvia Kraamer ja ma töötan Haridus- ja Kultuuri peadirektoraadis ning meie tegelemegi just Pariisi deklaratsiooni järeltööga ning komisjoni nimel tahan öelda, et meil on väga hea meel selle uuringu üle, mille tellis Euroopa Parlament seal avalikustati tõesti väga õigel ajal, sest praegusel hetkel me just täpselt äh, vaatame läbi neid konkreetseid meetmeid, millega me võiksime sotsiaalset ühtekuuluvust toetada ning ka äh, ametlikku ja mitteametlikku õppimist. Te teate, et meil toimusid ka avalikud nõupidamised just hariduse rolli üle ühiste väärtuste jagamisel, nii et äh, tõesti väga tähtis on, et te oleksite ühenduses nii oma valijate kui ka erinevate äh, huvirühmadega, e, et rääkida just äh, nendest küsimustest ja avalikus konsultatsioonis osales ka üle kahesaja erineva osapoole nii et tõesti kõige raskem ongi küsimus, et kuidas kõige tõhusamalt äh, ühiseid väärtusi jagada ja sotsiaalset ühtekuuluvust tagada ning milline on Euroopa Liidu roll, kuidas ta saab seda kõige tõhusamalt toetada, seda tööd. nüüd äh, need komisjoni äh, soovitused, vabandust, nõukogu komisjonid, millega me tegeleme, tulevad aastast kaks tuhat seitseteist ja tegelikult komisjoni soovitus olekski äh, on just selle teadmise jagamine, mis meil on. me peaksime vaatama, mis töötab, mis mitte ja liikmesriigid peaksid infot vahetama selle üle. Te tõite ka välja siin uuringus võtmetähtsusega tegurid äh, ja õpetamine, isegi kui meile ei meeldi see mõiste väärtuste õpetamine on see õpetamine väga tähtis, sest on selge, et väga raske on väärtusi õpetada, väärtusi tuleb õppida äh, kogemuste teel. tõesti, on väga palju veel asju, mida saaks õppekavasse sisse viia, samamoodi tuleks koolitada õpetajaid, te rääkisite ka demokraatlikust äh, kultuuri äh,, kooliõhkkonnast ja kõikidest muudest meetmetest, mida on võimalik sisse viia võib-olla te ka teate, et, et ET kakskümmend kakskümmend töörühm on kokku kogutud, mis ongi just mõeldud kodakondsuse toetamiseks ja ühiste väärtuste jagamiseks ning diskrimineerimise vältimiseks. selles töörühmas on liikmesriikide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja nad on välja töötamas poliitilist raamistikku ja just selle kohta, kuidas sotsiaalseid äh, ühtekuuluvust ja ühiseid väärtuseid toetada ja samamoodi ka parimaid tavasid jagada. nii et tõesti, see töö on väga tähtis ja see on tegelikult ka kooskõlas meie tööga ja need sõnumid, mida praegu välja saadetakse, on üpris sarnased ja ühesugused ning äh, meie võrgustik on ka läbi viinud päris laiapõhjalise uuringu äh, kodakondsuse õpetamise kohta kogu Euroopa Liidus ja see uuring on natukene laiapõhjalisem kui raport, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal avalikustati. raport peaks valmima augustikuus, seal analüüsitakse ka riikide põhiselt olukorda kodanikuõpetuse alal liikmesriikidelt. peale selle tuleb ka Euroopa Nõukogu raportit Äh, mainida, mis alles paar päeva tagasi avalikustati, see puudutas ka kodanikuõpetuse tunde liikmesriikides ning järeldused olid sarnased nagu ka teil. Äh, nimelt just rakendamisega on probleeme äh, teadlikkust on tõstetatud kodanikuõpetuse tähtsuse kohta, aga sellegipoolest on liikmesriikides veel suured lüngad. mul on väga hea meel, et see raport on nüüd äh, võtnud täiesti teistsuguse lähenemise ja sellepärast mulle tundub, et me saame lõppude lõpuks päris laiapõhjalise pildi sellest äh, päris komplekssest küsimusest. nii et äh, suur tänu teile veel kord selle väga tähtsa töö eest ja ootan juba koostööd parlamendi ja kultuurikomisjoniga selles valdkonnas ka koostöö, ka tulevikus, aitäh! aitäh! suur tänu nende väga tähtsate sõnavõttude eest ja härra Blecherels, teil on veel kord võimalus kõik see nüüd kokku võtta, kui te viie minutiga hakkama saaksite, siis me oleksime väga tänulikud. Thank you all for uh, making uh... aitäh, et te siin uh, paar positiivset märkust tegite, me olime väga õnnelikud selle üle me tegime koostööd ekspertidega kahekümne kaheksast liikmesriigist ning koostöö oli väga hea ja mind tõesti üllatas, äh, kui palju olid teadlased huvitatud sellest äh, valdkonnast ja nad tõesti soovisid koostööd teha selles küsimuses. nii et suur tänu nende positiivsete kommentaaride eest mõned teist rääkisid ka demokraatia ja sallivuse kontseptsioonist. Te võite seda lugeda ka meie uuringust, me ei ütle, et demokraatia kontseptsioon ja sallivuse kontseptsioon oleksid kindlalt paika pandud, nad arenevad ja muidugi on mõned mõtted selle kohta, mis on selle kontseptsiooni taga, aga tegemist on siiski pideva dialoogiga. ja peale selle teeme me ka vahet erinevatel demokraatia ja sallivuse aspektidel ning me ütleme ka, et äh, sallivus on tegelikult üks äh, natukene liiga negatiivne sõna. meie räägiksime siin pigem hindamisest ja äh, austamisest, äh, sallivus on tõesti pigem selline, pigem negatiivne kontseptsioon ja meie soovime kasutada rohkem positiivseid ja muidugi kõik need kontseptsioonid on seotud ka inimväärikuse, vabaduse, äh, kooseluga, ühiskondliku kooseluga. me ei ütle, et äh, haridussüsteemid peaks neid väärtuseid õpetama, aga tuleb õpetada õpilastele pidama dialoogi nende kontseptsioonide üle, et mida see kontseptsioon tähendab ühiskonna jaoks ja mida see kontseptsioon tähendab nende jaoks, sest see on kõige tähtsam ning kõik need erinevad tasandid, Euroopa Liidu tasand, liikmesriikide tasand, kooli tasand, klassiruumi tasand, need kõik sisaldavad väga palju dialoogi selle kohta, mida need kontseptsioonid tähendavad. ja me tõesti loodame, et äh, inimesed kaasatakse nende kontseptsioonide arutamisse ja peale selle on väga tähtis, et Euroopa kodanikud ka tõesti nõustuksid nende kontseptsioonidega, sellepärast et nad on Euroopa kultuuriruumis keskse tähtsusega, samamoodi ka Euroopa Liidus. nii et äh, arutelud selle üle on tõesti kõige tähtsamad, kui me siin ühiseid väärtuseid õpetame. ja nagu esimene kõneleja ütles, tihti mõeldakse, et Euroop-, mõeldakse, et äh, haridus peab olema väärtustuse osas neutraalne, aga see ei ole mitte kunagi niimoodi. ei ole võimalik õpetada neutraalsete väärtuste tasandilt, nii et tõesti, võtkem selline positiivne lähenemine ka väärtuste osas. ja kolleegi küsimus Itaalia kohta meie Itaalia ekspert äh, kirjutas väga huvitava essee selle kohta, kuidas ühes kohalikus omavalitsuses paluti äh, koolil ja kohalikul omavalitsusel teha koostööd äh, kodanikuühiskonnaga, see on tõesti väga huvitav lähenemine, et peaks olema rohkem koostööd kohalikul tasandil. nii et mul oli väga hea meel, et selle tõstatasite ja sellega peaks rohkem arvestama ka uuringutes. ja nüüd need äh, peavoolu mõtted, me peaksime tõesti inimesi rohkem kaasama. me rääkisime siin ka internatsionaliseerimisest ja riiklikust kursist. internatsionaliseerimine, rahvusvahelistumine on suurenenud koolides ja üleüldiselt Euroopa Liidus, aga sellegipoolest ka äh, natsionalism, äh, selline riiklik kurss on ikka veel väga tugev aga mitte alati kriitiline ja see tuleneb muidugi ajaloost, ka minu koduriigis Hollandis. meile ei meeldi väga oma ajalooga tegeleda, eriti just selle negatiivsete külgedega, nii et ka see tuleks kaasata. ja suur tänu ka selle positiivse märkuse kohta Tšehhi kohta äh, see oli siis äh, Praha ülikoolist kolleeg äh, koostas selle osa et meil tuleb tõesti klassiruumis arutada, aga see tähendab seda, et klassiruum peaks olema selline turvaline ruum, kus seda saaks teha. ja me peame toetama ka õpetajaid selleks, et neil oleks võimalik neid vastuolulisi teemasid klassiruumis arutada ja tõesti arutada tuleks, läbi arutada tuleks kõik, mitte ainult vastuolulised küsimused, vaid üleüldiselt ühiskonda puudutavad küsimused ja meil oleks rohkem vaja erinevaid õpetamismeetodeid, me ei peaks siin ainult äh, traditsioonilisi õpetamisviise kasutama ja tõesti väga tähtis oleks äh, õpetada ka demokraatiat, et äh, õpilased õpiksid arvamust välja kujundama, kompromissile jõudma ja nii edasi. ja mulle meeldisid ka väga komisjoni märkused, et et meie uuring on kooskõlas teiste uuringutega veel üks mõte minu poolt, nimelt meil on ka siin poliitikates lõhe. Öeldakse, et meil on poliitikate vahel lõhe tihti, aga mulle tundub, et tihti on meil siin ka tegelikult lõhe poliitikas, et meil on küll väga ilusad mõtted paika pandud, aga ei ole meetmeid nende poliitikate rakendamiseks, see on siis selline poliitikasisene lõhe. aitäh! jaa, suur-suur tänu! selle uuringu tutvustamise eest ja aitäh kõigi vastuste eest, mis te nüüd meile veel andsite, teie hinnangu eest olukorrale. ma arvan, et arutelu näitas ka, et äh, see uuring aitab meid väga suuresti edasi meie töös. ja ka selles osas, mida võime komisjonilt tulevikus, Euroopa Komisjonilt tulevikus oodata, et see uuring kindlasti Äh, saadab meid meie aruteludes väga oluline teema, see puudutab ühiskondi, seda, kuidas neid koos hoida. Äh, kuidas võimaldada kaasamist ühiskonnas. selle juurde kuulub ka see, et tuntakse ennast ühiskonda kuuluvana. nii et äh, see, mida tehakse koolides, et neid lünki ületada, neid lõhesid ületada, mida mainisite, et see on tõepoolest üks pakilisemaid ülesandeid, mida me lähiaastatel peame arvesse võtma, et meil tulevikus ei oleks nii palju inimesi, kes tunnevad, et ähm, nad on kõrvale jäänud. see on muidugi eraldi küsimus, et kas nad ka tegelikult on kõrvale jäänud, aga kui nad äh, tajuvad seda nii, siis ei suuda nad ennast äh, selle ühiskonnaga identifitseerida ja kõige äärmuslikumal juhul võivad nad hakata sellesama ühiskonna vastu võitlema. nii et ma arvan, et on äärmiselt oluline seda ennetada, edendades dialoogi meie laste seas, et neile praktiliselt näidata, mida tähendab demokraatia ja millised väärtused on otseselt seotud demokraatiaga. nii et suur-suur tänu teile teie töö eest ja selle eest, et te täna siin olite, aitäh! können nahtlos weitermachen. ja saame kohe sujuvalt edasi liikuda, sest et komisjoni esindaja jõudis täpselt õigel hetkel siia. tervitan teid südamest meie komisjonis jõuame seitsmenda päevakorrapunkti juurde, armsade vahetus Euroopa Komisjoniga Euroopa kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist ettevalmistuste üle. eelkõige puudutab ähm, see rakendamist. suur tänu komisjonile valmisoleku eest ähm, teavitada meid täna asjade seisust ja vastata meie küsimustele ma arvan, et ei ole kellelgi saladuseks, et meie komisjoni jaoks on kultuuripärandi aasta väga erilise olulisusega, see tõesti on meile südamelähedane. see on seotud sellega, kui tähtsaks me peame kultuuripärandit, nii vaimset kui materiaalset kultuuripärandit ja see oli ka Euroopa Parlamendi teene äh, et me jõudsime selle, sellise kultuuripärandi aasta tähistamiseni, meie võitlesime selle eest ja äh, tõepoolest äh, tunneme ennast väga seotuna sellega, tunneme ka vastutust äh, selle aasta edukuse eest. nii et meie tahame ka omalt poolt anda kõik, et sellest saaks edukas üritus ja sellepärast äh, on oluline, et ettevalmistused komisjonis kultuuripärandi aastaks ähm, hästi edeneksid, võime kinnitada komisjoni esindajale härra Maniele, et äh, meie näol on igal juhul tegemist liitlasega, võib-olla küll kohati kriitilise liitlasena no,, liitlasega. ja teine teema, mis veel on oluline meile, on äh, parlamendi kaasamine neisse aruteludesse, võimalikud tulevased koordinaatorite kohtumised ja me pidasime ka väikest kirjavahetust selles osas. nii et äh, selles osas saabus selgus, et äh, vastavalt äh, volinik Navratšitši kirjale saame meie osaleda nii sidusrühmade konsultatsioonidel kui äh, tulevikus ka riiklike koordinaatorite kohtumiste ajakavade puhul jälgitakse, et need sobiksid äh, kokku meie komisjoni kohtumistega, ka meil oleks võimalik neil osaleda me palusime kirjas ka täpsustada, et mitte ainult seda, kuidas rahalised vahendeid järgmisel aastal kasutatakse, vaid ka kuidas kasutatakse käesoleval aastal eelarves ette antud vahendeid, see on üks miljon eurot, ühest küljest see ei ole nüüd nii väga palju, aga teisalt kui neid vahendeid tõhusalt kasutada, siis see aitab oluliselt kaasa sellele, et kultuuripärandi aastate poolest sujub hästi nii et äh, koordinaatorite kohtumisel leidsime, et eriti, mis puudutab eelarvet ja kulutusi, siis äh, tekkisid mõned küsimused. Mm. näiteks äh, miks äh, on ette nähtud kakssada tuhat eurot äh, riiklike koordinaatorite äh, kohtumiseks sel aastal ja see tundub meile just kõige loogilisem. et mis, äh, mis ometigi nii kulukas on nende koordinaatorite kohtumiste juures? et võib-olla oleks seda raha võimalik paremini kulutada. see on üks selline küsimus, mis meil tekkis. aga olen kindel, et suudate kohe ka sellele rahuldavalt vastata. annaksingi siis äh, kohe teile sõna, härra Manier, et saaksite meile tutvustada asjade seisu umbes kümne minuti jooksul. ja siis saame käsitleda äh, võimalikke lahtiseid küsimusi. härra Manier, teil on sõna, aitäh, et olete siia tulnud. suur tänu teile. ma üritan oma kümne minutiga keskenduda sellele, mida oleme teinud juba pärast seda, kui õiguslik alus ehm, käivitus aprilli lõpus. suur aitäh kutse eest eh, kultuurikomisjoniga kohtuma, tulla ning eh, soovime hea meelega siia tulla korduvalt, et eh, teid teavitada sellest, mida oleme teinud ning sellest, kui palju kultuuriaasta et-, kultuuripärandi aasta ettevalmistamine toimub. tahaksime alustada partnerluse ja juhtimise küsimustest rääkides, see on oluline osa avatud protsessist. pärast seda, kui otsus vastu võeti, panime me paika struktuurid, mis meilt seda aastat äh, paremini juhtida aitavad ning alustasime oma äh, tööd kahekümne kaheksa riikliku koordinaatoriga, kelle roll on liikmesriikides midagi väga oluline samuti me, <clears throat> me ka eh, kohtusime sidusrühmade esindajatega kodanikuühiskonnast, et eh, nad eh, aitaks meil aasta tegevused paika panna ja me ka korraldasime selle komitee esimese kohtumise. kohtusime kahe, korraldasime ka kahe komitee ühiskohtumise ning selleks, et need kuu, see oli selleks, et kuh, eh, korraldada järgnevad kuus koosolekut, sest eh, see ei toimunud mitte ühe koosoleku nimel, vaid <clears throat> kahe, kuue koosoleku korraldamises, kus umbkaudu eh, kolmkümmend viis külalist osaleb. me teeme koostööd ka kommunikatsiooni peadirektoraadiga, mille roll on äärmiselt oluline teavituskampaaniate läbiviimisel ning samuti kohtusime ka kõigi peadirektoraatide esindajatega, kelle tegevus on seotud kultuuripärandiga, näiteks rahastusprogrammi läbi, näiteks teadusuuringute peadirektoraat, samuti ka eh, siseasjade ja keskkonnaküsimuste peadirektoraat, eh, kõik need eh, peadirektoraadid juba valmistavad ette tegevusi, mis on seotud Euroopa Liidu tegevusega ja Äh, valmistavad ette kultuuripärandi aastat. meie peadirektoraadis esitasime äh, oma äh, programmi liikmesriikide Erasmus pluss esindustele, sest te teate, et noorsugu ja samuti haridus on selle kultuuripärandi aasta olulised osad. kommunikatsiooni peadirektoraadiga kavatseme teavitada peatselt äh, kõiki esindusi liikmesriikides, et nad äh, arendaks välja omaenda tegevused terveks aastaks ning äh, me kohtusime kahe institutsiooni esindajaga, millel on oluline roll, regionaal, regioonide komitee ning äh, majandus-sotsiaalasjade komitee, et teada saada, millised võiks olla nende panused selle aasta korraldamisse. lisaks sellele toimusid meil mitmed äh, kohtumised äh, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, nagu näiteks UNESCO, Euroopa Nõukogu, äh, Likomos, Mikrom äh, ja kõik need sellised rahvusvahelised organisatsioonid, kes meie töös osalevad. kohtusime ka teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Europeana ning ka isegi Google Cultural Institute'i esindajaga, kes samuti äh, töötavad välja programmi, mis võiks meie kultuuripärandi aastale sobida. tulen nüüd äh, rahaküsimuste juurde. rääkisin kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on meil miljon eurot, mille äh, e, eraldas meile Euroopa Parlament ja tahaksin teid selle eest tänada, selle pühendumuse eest tänada, mis võimaldab meil Euroopa kultuuripärandi aasta ette valmistada. see miljon eurot aitab meil ettevalmistustöid teha ning kasutatakse seda kolmes kategoorias. esimene neist eh, kakssada, eh, <clears throat> kakssada kuuskümmend tuhat eurot, see aitab meil Eurobaromeetri abil ehm, välja selgitada, milline on meie kodanike nägemus meie kultuuripärandist, see on oluline ka selleks, et teavitada ajakirjandust. Eh, kõik Euroopa aastad algavad sellest, et Euroopa Baromeeter teavitab äh, ajakirjandust ning ning kõik Euroopa aastad algavad Eurobaromeetriga koostöös. teiseks töötame välja kommunikatsioonipoliitikat viiesaja tuhande euro eest. meil on institutsioonide väline eh, asutus koostööpartneriks, kes aitab välja töötada meiepoolsed sõnumid ja teeb ka video ning eh, tahaks meenutada, et riiklikud koordinaatorid eh, on öelnud, et nad soovivad meie, meie visuaalset identiteeti kasutada, et eh, selgitada sõnumit väga täpselt, see on väga hea, sest see garanteerib sidusa sõnumi Euroopa kultuuripärandi aasta kohta. samuti oleme välja töötanud ka veebilehekülje, mis on äärmiselt tähtis, ei ole võimalik töötada äh, kommunikatsioonimeetodit välja, kui me ei kasuta selleks sotsiaalmeediat, oleme seda, äh, selleks välja töötanud eraldi strateegia. samuti äh, oleme valmistanud ette plakati Berlemoni hoone jaoks, et Euroopa kultuuripärandi aasta oleks kõigile nähtav. avalikus kohas oleme ette valmistanud ka, ka koolide jaoks tutvustavaid buklette ning oleme ka mängu ja konkursi välja ähm, äh, kuulutanud, et kaasata noori, kes on meie kultuuripärandi aasta esmased äh, sihtmärgid. eelarve on üsnagi suur võrreldes näiteks Euroopa arenguaasta, mis käivitus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, mille kogu äh, eelarve oli üksteist miljonit ning mille osas kommunikatsiooniprojekt oli kolm miljonit eurot. meie soovisime kulusid eh, kommunikatsiooni osas vähendada, et eh, oma tegevusi eh, pisut rohkem paremini ette valmistada, tulen selle juurde hiljem tagasi. meil on kakssada tuhat eurot riiklike koordinaatoritega kohtumiseks kohtunud ning samuti ka sidusrühmade esindajate äh, Ehm, ka kohtumiseks, see on siis kuus eh, koosolekut kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, see on väga oluline, et olla võimalikult kaasavad. Eh, koosolekud valmistati juba ette, need on äärmiselt kasulikud, et eh, paremini ette valmistada kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat. niisiis meil jääb järele nelikümmend tuhat eurot ennenägematute kulude jaoks ja sooviks pöörata teie tähelepanu ka sellele, et teised kulud, mis selle aastaga on seotud, lähevad teiste eelarveridade peale, näiteks kultuurifoorum, mis toimub Milanos kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris ning seda finantseeritakse eh, ka mujal ning me kasutame ka oma peadirektoraadi vahendeid, et eh, foorumi korraldusel osaleda ning ka personali äh, koolitada. see on ka osa meie ettevalmistavast tööst. see, mis nüüd puudutab meie tegevust üldiselt, siis ma sooviks välja ähm, tuua kolm erinevat tasandit, kus ollakse kõige aktiivsemad. kõigepealt Euroopa tasand, oleme äh, välja <clears throat> töötanud tegevusi Euroopa Liidu tasandil, et äh, keskenduda konkreetsetele teemadele ja projektidele, mis äh, tähendavad Euroopa jaoks lisandväärtust, meil on kolm Euroopa-teemalist algatust, mida eh, meiega, mida ju koordineeritakse Euroopa Liidu tasandil meie poolt ning eh, mis peaks eh, kogu teemat arendama ka pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat, see on kultuuripärandi aasta nii-öelda pärand teemadel, mis on oma iseloomult poliitilisemad. teine tegevustasand on äh, riigiülese koostöö tasand on äärmiselt oluline, et eh, eh, kõik osapooled eh, tegeks koostööd piiriüleselt ja meil on kavatsus taotleda toetuseid ka kultuuripärandi osas erinevate projektide toetamiseks ning Euroopa panus peaks suurenema eh, kahekümnest kahekümne viie projektini. ning eh, kolmas tasand on riiklik tasand loomulikult, mis eh, on kord-, riiklike koordinaatorite kätes, kellele me kavatseme saata tabelid, mille nad peavad täitma, et saada esmane ülevaade tegevusest, milles nad kasu, millega nad algust kavatsevad teha. meil on ka ka liikmesriikide esindajatega kohtumine, et äh, programmi elluviimist elavdada, see puudutab ju kokkuvõttes kolmekümmend miljonit äh, kodanikku igal aastal ning Euroopa dimensiooni peaks selles sealjuures suurendama. oleks vaja, et Euroopa äh, kultuuripärandi päevad oleks nähtavamad ja neil oleks selgem Euroopa dimensioon Eh, samuti teeme, meil on ka eh, eh, linnadega ja piirkondadega, kus näidatakse selle vastu üles suurt huvi ning kavatseme näiteks linnade liiduga Eurocities teha koostööd, et nad mulle omapoolseid projekte välja pakuks. ning lõpetuseks me tähistame kultuuripärandi aasta kahel korral kultuuri Foorumil Milanos detsembris ning ka, ka toimub äh, galaõhtu, mille korraldab Sofias Bulgaaria eesistumine üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal äh, jaanuaril äh, käsikäes komisjoniga ning arvan, et see on suurepärane võimalus kahe tuhande kaheksateistkümnendat kultuuripärandi aastat käivitada, aitäh! suur-suur tänu, härra Manje! Silvia Kosta, palun. <clears throat> suur tänu teile, esimees. arvan, et teiepoolne eh, ülevaade eh, võttis väga hästi kokku meiepoolsed taotlused, mille esitasime teile esmasel kohtumisel kahekümne viiendal aprillil, kus esi-, osalesid Euroopa Parlamendi liikmesriikide esindajad, eriti Eh, näiteks eh, selgitust selle kohta, kuidas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahendeid kommunikatsioonipoliitika läbiviimiseks kasutatakse ning kuidas kaasata paremini noori, piirkondi, eh, samuti ka, samuti ka sidusrühmade esindajaid ning siin ei ole küsimust mitte ainult logo kasutamine, vaid ka et loomingulisus läheks alt üles ning oleks äärmiselt äh, hea, kui te sellest ka samuti täpsemalt räägiks ning äh, teiseks äh, Milano kultuurifoorum on äärmiselt oluline, kuid peaks oluline aru saada ka selles, milleks materjalid on valmis, näiteks logo, bukletid ja kõik muud sellised asjad. ja teine küsimus, kümme Eh, eh, eh, olulisemat algatust, et aasta ei lõpeks lihtsalt niisama, vaid et see oleks alguseks paljude suurte transversaalsete teemade arutamiseks ning mis võiks olla seotud ka erinevate kultuuriküsimuste edasiseks arendamiseks. ning äh, siin ei ole küsimus mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid eh, oluline on eh, ka dialoog eh, liikmesriikidega. me peaksime mõtlema selle peale, milliseid teemasid me sooviks käivitada ja Eh, oluline oleks teada ka rohkem, kuidas käib koostöö eh, piirkondadega, majandus- ja sotsiaalkomiteega ja nii edasi. ning tähtis oleks ka koordineerimisgrupi koostöö ning sidusrühmade, eh, koostöö sidusrühmadega. mulle tundub, et septembris olete te ette näinud ka selleteemalise kohtumise, see on äärmiselt oluline. ja olen aru saanud, et viis miljonit ehm, eurot on ette nähtud ehm, mitmekesise kultuurilise Euroopa ehm, programmi jaoks, paljudel liikmesriikidel on juba välja töötatud oma tegevuse arendamiseks ning üks küsimus, mida kindlasti me parlamendis hea meelega teeksime, on koostöö liikmesriikide parlamentidega, sest arvan, et see on suur võipärane võimalus koostöö tegemiseks paljudes liikmesriikides eh, teatakse institutsioonidest veel tegelikult väga vähe. Eh, ning siin on oluline aru saada veel ühest eh, asjast, teised programmid, kuidas teevad koostööd teised peadirektoraadid programmide osas, mis kultuuripärandi kaitsmisega tegemist on Eh, ning viimane asi, kultuuridiplomaatia, järgmisel nädalal eh, võtame me vastu selleteemalise teksti, nii et eh, oleks hea, kui Defco ja teised peadirektoratid tutvustaks meile konkreetseid projekte, et seda Euroopa kultuuridiplomaatia programmi töötada, sest meie jaoks on see äärmiselt oluline, millised on need kolmandad riigid, millega te arvate, et võiks, me võiks koostööd teha? võib-olla selgitaksite seda aspekti täpsemalt, sest pole sugugi selge, millised riigid, millised riigid võiksid olla asjaga seotud. suur tänu, ma sooviksin tänada härra Maniet, sest ma, mul oli võimalus äh, esimesel kohtumisel osaleda ning äh, Nad äh, oli, tundsid selle vastu suurt huvi ja äh, neil tegid väga palju ettepanekuid selle kohta, kuidas programmi parandada. ma sooviks äh, no mul on väga hea meel, et me parlamendi liikmetena saaks, äh, saime osaleda sellistes tegevustes, sest see aitab meil võima, meil aitab meil äh, välja töötada parema koostöö ning äh, mul on küsimus nagu ka Silvia Kostal. kuu aega tagasi rääkisime me identiteedist, see, see on ning küsimus on nüüd selles, millis, millal me selle identiteemalise manuaali kätte saame? oleme ka millal see aasta oma tegevus käivitada saab, see oleks suurepärane võimalus sellel sündmusel osaleda, kas teil on juba ajakava paika panna? Mila-, mitte Berliinis, vaid Milanos. Ah, alors, alors ça c'est, ça c'est oli väga, oleks väga hea, kui te ajakava saaks täpsustada et me saaks oma programmi selle lisada. suur tänu, Sabine Verhaien, palun. ma tahaksin äh, küsida täpsustava küsimuse. Äh, selleks, et kultuuripärandi aasta tõepoolest oleks ka mm, kestlikult et äh, edukus on oluline, et äh, tõepoolest kõik oleksid sellest teadlikud, see on juba poole aasta pärast, vahepeal on meil siin suvevaheaeg, äh, mitte ainult meil siin, vaid ka liikmesriikides, nii et aega ei ole just palju. ja nagu ma aru saan, siis teave selle kohta ei ole sugugi igale poole veel jõudnud. nii et äh, ma tahaksingi nüüd küsida, et millised oleksid meie võimalused äh, teisel poolaastal või ka pärast suvevaheaega veel tugevamalt tegutseda, et, et tõepoolest me midagi ka saavutaksime, muidu jääb see kõik toppama ja sellest oleks väga kahju. suur tänu, Helga Trüüpel, palun! jah, ma tahaksin ka tulla selle juurde, mida Sabine ütles, sest et vähemalt seni kui olen oma liikmesriigis Saksamaal mõnede sidusrühmadega rääkinud, siis olen kuulnud, et nad ei, tunnevad, et need ei ole piisavalt informeeritud kohati, nad isegi ei tea, et see aasta on äh, tulekul isegi Välisministeeriumis äh, ja ka muuseumites, kultuuriasutustes ähm, madalamal tasemel selgelt inimestel ei ole äh, väga head ettekujutust, mis toimuma hakkab. nii et kuidas me saaksime neid ähm, suhteid parandada ja viia see Euroopa kodanikena, et nad teaksid Euroopa kultuuripärandi aastast, kuidas on nagu logoga, kõigi teavitustegevustega, te mainisite videot, aga aga kuidas see tõepoolest viia ka rohujuure tasandile, kohalikule tasandile, kuidas seda kommunikeerida, kuidas selgitada, et see on osa mm, kultuuripärandi aasta tegevust, et minu jaoks see praegu hetkel ei ole päris läbipaistev. aitäh! suur tänu ja see Altule strateegia saab toimida tõepoolest ainult siis, kui need äh, alumises otsas asuvad isikud teavad, et nad peavad äh, midagi panustama ja midagi ülespoole suunama sellepärast ma tahaksingi teilt küsida, et need kümme põhiprojekti või Euroopa Liidu poolt juhitud projekti, kas te võiksite nende kohta natuke rohkem midagi öelda, annaksingi teile nüüd sõna vastusteks, palun, härra Mõni. suur tänu teile, proua esimees. ma vastaks teie küsimusele viimasena, kui te lubate, ja vastan kõigepealt esimesele küsimusele. kõigepealt see kommunikatsioonivahendid, meil on väga, me oleme väga ärritunud, et meil seda ei ole, neid ootame neid äh, pikisilmi, kuid äh, on vaja seda materjali luua, see on vaja ka ära kinnitada ja kuid septembri alguseks saame me selle kätte. ning äh, me oleme sellest teavitanud ka liikmesriike, et see oleks kättesaadav, juhtugu mis tahes ning arvan, et luban, et see nii ka läheb, teeme selles suunas tööd edasi. on tõsi, et mõned liikmesriigid on hakanud väga aktiivselt tegutsema, näiteks Saksamaa, kes on korraldanud terve Euroopa aasta, neil on olemas oma eh, rakkerühm selleks, neil on oma teemad olemas, see on väga muljetavaldav, meie üritame seda kogemust eh, kasutada, et äh, juhendada ka teisi, mõned riigid on juba oma kodu, on juba koduriigis äh, korraldanud äh, sündmuseid, kultuurisündmuseid koha peal. kõige kriitilisem hetk saabub pärast suve ning siis hakkame me ka oma tegevust kiirendama, oleks hea, et meil oleks visuaalne identiteet olemas, see tekitaks meie töö, muudaks meie töö palju lihtsamaks. koostöö teiste peadirektoraatidega toimub väga hästi, palju paremini, kui me oleksime osanud oodata. meie lähenemine on see, et projekt ei kuulu meile, vaid see on Euroopa projekt ning äh, teiste peadirektoraatide panused on väga teretulnud, näiteks äh, teadusuuringute peadirektoraat väga suure entusiasmiga osaleb siseasjade peadirektoraat samuti, meil on väga palju positiivseid äh, vastukaja olnud ning ilmselt varsti te ka näete seda, kuidas paljud äh, volinikud sellel Euroopa kultuuripärandi aastal tegutsevad. kultuuridiplomaatia on äärmiselt oluline dimensioon. me teeme koostööd äh, delegatsioonidega Euroopa Liidust ning äh, Berlemonis on kell neliteist null null meil infokohtumine kolmandate riikidega, kes äh, osalevad äh, loomingulise Euroopa kohtumisel ning peame vaatama, kuidas nendega koostööd teha. olin Euroopa Nõukogu Strasbourgis kuu aega tagasi ning äh, <clears throat> Eh, nägin, et ka Euroopa Nõukogu riigid on eh, väga huvitatud selle aasta tegevustes osalemisest ning loomulikult, kuigi eh, põhiosa langeb Euroopa Liidu liikmesriikidele, me siiski soovime kaasada ka naaberriike, et ka nendepoolset panust oleks näha. näiteks Šveits on juba öelnud, et nad soovita-, soovivad mitmesuguseid tegevusi käivitada ning see loomulikult aitab Euroopa kultuuriaastat edasi teha eh, ning eh, käivitame Milanos, mitte, eh, mitte Berliinis ning suur osa ja Euroopa Parlament loomulikult soovib kõige kõrgemal tasandil sellel sündmusel osaleda, ka loodetavasti kultuurikomisjoni esimees soovib osaleda ning äh, aja küsimus, äh, ajakava küsimus, mida mitmed saadikud mainisid, see meie jaoks on väga murettekitav. me tõesti teeme, jookseme ajaga võidu siin ning üritame tulemusi saada võimalikult kiiresti. tänu Euroopa Parlamendile ja liikmesriigile oleme äh, saanud ka õigusliku aluse kiiresti välja töötada, oleme lahendanud väga palju administratiivseid probleeme ning üritame võimalikult kiiresti <clears throat> edasi liikuda ning sellega seoses oleme ka esimese liikmesriikide koordinaatoritega eh, koostööd alustanud, et õiguslik alus välja töötada, arvan, et see oli mõistlik otsus ning arvan, et võite, teie jaoks oli see samuti aktsepteeritav. meil on võib-olla paar kuud puudu, et olla täielikult eh, ajakavas, peame tegema eh, jõupingutusi omapoolselt samuti ja seda me loomulikult ka teeme, kümme Euroopa projekti, kui meil on pisut aega, siis äh, võime teha väikese ettekande, kuid selleks on meil vaja umbes paarkümmend minutit. või võime teha seda ka mõni teine kord. suur tänu teile, ma palun, et siis Katrin teeks äh, kiire äh, ettekande räägime teemadest, räägime sellest, kui kaugele on jõutud, kui soovite detailsemat ettekannet, siis võime seda mõni teinekord teha. ma esitan teile, aitäh, Michelle, kümme põhiprojekti ning enne seda sooviks ma vastata küsimuse, mille esitas proua Trüppel selle kohta, kuidas tutvustada Euroopa aastat võimalikult paljudele inimestele, see loomulikult on ka meie esimene eesmärk ja selleks on meil vaja abi ja meil on vaja ka <clears throat> neid, kes infot aitavad edasi saata, oleme praegusel hetkel teinud koostööd umbes kolmesaja viiekümne organisatsiooniga, kes äh, saavad pidevalt informatsiooni selle aasta kohta e, esita-, sealjuures teeme koostööd ka komisjonide esindajatega, liikmesriikidesse, ka Euroopa Parlamendi esindajatega, e, samuti e, ka meie Eh, eh, esindajatega Erasmus pluss liikmesriikides ning loodetavasti levib see, see info eh, koha peal rohkem, kui me suudaks seda Brüsselis teha ning ka teiste institutsioonide panus on oluline, näiteks regioonide komitee ja majandus- sotsiaalasjade komitee, et nad saaks samuti seda tutvustada oma vastaskõnelejate pool ning loodame ka äh, Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni eh, eh, osakonnale, kes on meiega väga palju koostööd teinud, ma tuleks nüüd nende algatuste juurde, miks ma neist räägin, sest arvan, et meil on tõepoolest eh, vaja erinevate kultuuri töös osalejate poolset panust me oleme saanud mitmesuguseid projekte, eh, kuid me ei tea täpselt, mis konkreetselt eh, toimuma hakkab. me sooviks eelkõige eh, tegeleda kümne projektiga, mida me ise ette valmistame, loomulikult koostöös liikmesriikidega ning olulisemate partneritega, nagu seda on UNESCO, Euroopa Nõukogu. see peaks aitama äh, ka tugevdada meie koostööd liikmesriikidega, nagu te mäletate, liikmesriigid Euroopa Parlament nõudsid, et UNESCO oleks meie, meie eh, koostööpartner selleks aastas ning oleme selle, seda lisanud ka oma õiguslikku alusesse. esimene peatükk on seotud meiepoolsed kohustused eh, ja, ja kaasamine eh, ja selle, see on oluline selleks, et Eh, panna noorem sugu huvi tundma eh, Euroopa kultuuripärandi vastu. teine küsimus on seotud jätkusuutlikkusega. siin on nüüd tegemist eh, sellega, et tehakse näiteks jätkusuutliku turismiga, see, selle temaatikaga, samuti ka sellega tehakse tööd, kuidas saaks kultuuripärand näiteks taaselustada linnu ja piirkondi kasutades äh, näiteks äh, religioosseid keskuseid või äh, tehnikakeskuseid. teine suur peatükk puudutab kaitset. loomulikult need kaks asja käivad koos. siin on meil kaks algat-, olulist algatust välja töötatud. esimene puudutab sekkumisstandardeid ajalooliste hoonete teadvusel säilitamisel, sest rahvusvahelised äh, kaitsemeetmed on üsnagi eakad juba, need tuleks äh, uuendada ning arvestama peaks ka seda, et äh, paljud sellised hooned on taastatud struktuurifondide abiga, nii et näeme selgelt, millist tüüpi tegevus käivitub sellega seoses, samuti oleme loonud mitmesuguseid algatusi, et jät-, jätkata võitlust kultuuriväärtuste eh, illegaalse äri vastu, eh, tegeleme ka pädevustega, mis on seotud eh, kultuuripärandi kaitse ja see on äärmiselt oluline Euroopa reputatsiooni jaoks, see on oluline äh, ka eh, majanduslike sissetulekute pärast, tegemist on Euroopa eh, jaoks oluliste kogemustega ja selles osas tullakse meie kogemustega tutvuma ka teistest riikidest. oleme tegelenud ka eh, sotsiaalse kaasamise küsimustega ning viimane lipulaev puudutab siis seda, kuidas kuidas eh, senised edusammud eh, eriti esile tõsta, eh, kuidas kasutada selleks Euroopa finantseerimist, sest seni see rahastus on olnud äärmiselt oluline väga mitmetel põhjustel ja seda ei teata piisavalt palju ning mm, me kavatseme korraldada olulise konverentsi äh, Eh, järgmise aasta märtsis eh, siinsamas eh, Brüsselis teadustööde peadirektoraadiga käsikäes ning ma tuleks tagasi proua Costa küsimuste juurde. teeme väga tõsist koostööd teiste peadirektoraatidega. praegu tege-, osalevad meie töös aktiivselt kolmteist peadirektoraati Euroopa aasta korraldamisel, nii et meil on äh, olnud kolm väga positiivset äh, kohtumist. teate väga hästi, et ei ole alati lihtne selline koostöö. Äh, oleme arvestanud, et meil on umbes kakssada miljonit eurot olnud kulutatud, oleme saanud, saavutanud ka selle, et Euroopa Liitu mainitakse pidevalt Natura kaks tuhat tegevuskavas, mille komisjon eelmine aasta vastu võttis, sest kultuur, sest see on samuti oluline osa, noorlus on oluline osa meie, meie kultuuriväärtustest, oleme teinud ka selleks, et Euroopa ehm, kultuuripärandi aasta oleks ka mainitud, ehm, mainitud ehm, muudes Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmides suur tänu ka selle ülevaate eest kümnest projektist. minu seisukohast kõlab ähm, see väga loogiliselt, et just need projekti, just need projektid ja teemad asetada Euroopa tasandil tegutsemise keskpunkti ja püüda saavutada ka liikmesriikide vahene koordineerimine. suur tänu selle eest mul tekkis äh, ennist veel üks idee, mis puudutab teavitustööd. meil on ju ka ähm, kommunikatsiooniga tegelev osakond siin äh, kojas, võib-olla võib nendega ka ühendust võtta, et arutada seda, kuidas meie parlamendina saaksime Euroopa kultuuripärandi aastat äh, osas teadlikkust edendada nii et äh, kui te ei ole seda võib-olla juba teinud, siis äh, võiksite ehk nendega ühendust võtta. Helga äh, on küsimus. jah, mul on ainult ähm, üks see küsimus, et kuidas on lood vaimse kultuuripärandiga? No tout à fait, le, le patrimoine intangible est, est, est très important. jah, see on loomulikult oluline teema ning see on suu-, see on väga seotud meie konkreetsete tegevustega, näiteks see sest äh, nii-öelda äh, traditsiooniline kultuuripärand on kõik see, mis ei ole materiaalne ning see tähendab teadmiste ja oskuste edastamist ning see ehm, peab olema kindlasti esindatud ning kõikides projektides, mille me teeme koostöös koolidega ja noortega, on mittemateriaalne kultuuripärand olemas, laulud, traditsioonid, gastronoomia Äh, kõik see, näiteks see, kuidas me, äh, äh, kuidas me einet valmistame ja jagame, see on oluline osa meie kultuuripärandist ning me tõesti üritame kultuuripärandi sõnalt tolmu pühkida, me tahame selgeks teha, et tegemist, kultuuripärand ei tähenda seda lihtsalt, et külastatakse mingit vana tolmunud lossi, vaid see on, puudutab nende igapäevast elu ja väga palju teadusprojekte, eh, mis eh, on pühendatud mittemateriaalsele kultuuripärandile ning eh, märtsis toimub sel teemal põhjalik kohtumine ning visuaalne identiteet ootame ka, töötame ka selles osas, me ei saa praegu täpsemalt sellest rääkida, see on ettevalmistamas faasis, kuid me soovime teha kõik selleks, et kõikides kampaania äh, Äh, äh, visuaalsetes materjalides võetakse arvesse igasuguseid kultuuripärandi liike, ka kult-, kuid äh, kas kuld-, mittemateriaalne tähendab ka teatrit, muusikat, see tähendaks koostööd ka näitlejate, mitte ainult kultuuritöötajatega. jah, ei tänan teid, proua Kosta, oleme täiesti nõus sellega ja me sooviksime muuhulgas ka eh, välja töötada projekte, mis eh, näitaks, kuidas kultuuripärand eh, toidab meil praegust kunstitegevust, kunstimaailma. suur tänu sellega võime vist tänaseks lõpetada. kindlasti tegeleme selle teemaga ka edaspidi. kindlasti kogu järgmise aasta jooksul loodan, et äh, toimub väga palju tegevusi meie, meie koduriikides, kodulinnades. aga kuni selle ajani on veel nii mõndagi vaja ära teha. palju edu teile selles! ja nagu juba ütlesin, siis alati võite loota meie koostööle, kuigi me muidugi aeg-ajalt võime ka esitada mõne kriitilise märkuse, aga see on ju ka üks parlamendi oluline roll, üks osa meie ülesandest. nii et äh, loodan, et saate selle meile andestada, see ei ole kuidagi pahasti mõeldud, tahan veel kord rõhutada, et me hindame teie tööd väga, aga eelarveasutusena peame me siiski äh, kohati üle küsima, et mida täpselt te selle rahaga teete, mis teile on eraldatud, ma usun, et see on täiesti õigustatud. ärge mõistke meid valesti, me ei kritiseeri sellega teie tööd, vaid me lihtsalt peame täpselt äh, silma peal hoidma, mis äh, toimub ja mida tehakse. niisiis, suur tänu teile töö eest ja kindlasti äh, jääme ühendusse, aitäh! Yeah. Yes. <laughs> okay.